Meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad. lugupeetud kolleegid. ma palun kõigil istet võtta. ja tervitan teid meie tänasel kuulamisel kuulame voliniku kandidaati, kellest peaks saama siis äh, naab-, Euroopa naabruspoliitika liit, laienemist läbirääkimiste volinik, tervitan teid, Johannes Haan. siin tegemist ei ole teie jaoks es-, esimese korraga, kuna te olete juba olnud äh, regionaalvolinik ja osa sellest tööst nagu näiteks äh, nõrgemate piirkondade ülesehitamine on äh, sama asi, millega peaksite te tegelema ka naabruspoliitika volinikuna. on ka mõningad tehnilised äh, selgitused. volinikukandidaadil on võimalik kõigepealt äh, pidada meile viieteistminutiline kõne ja lõpuks jääb talle ka viis kuni seitse minutit lõppsõnavõtuks ja igal äh, parlamendiliikmel siin on võimalus esitada äh, üheminutiline küsimus, kandidaadil on poolteist minutit aega vastamiseks ja kui on soovi, siis on võimalik esitada pooleminutiline lisaküsimus ja sellele vastata veel minuti jooksul. koordinaatoritel on veidi paremad tingimused vastavalt meie kokkuleppele meil ei ole aega mitte kolm minutit äh, küsimuse ja vastuste jaoks, vaid äh, neli minutit. ja kuna me oleme kõik viisakad inimesed, siis Bernd Lange, INTA komisjoni esimees, äh, saab samasuguse kohtlemise osaliseks, tema andis mulle eile äh, neli äh,, kolm minutit, aga meie oleme siin suuremeelsemad. siiski see päris nii ei olnud, sellepärast et ma sain ka lisaküsimuse esitada ning pärast koordinaatoreid äh, ja meie allkomisjonide esimehi äh, saan ma ka esitada ühe küsimuse. ja me oleme asjad korraldanud nii, et fraktsioonid äh, on jaotatud siin äh, jaotanud oma liikmed gruppidesse ja ja väiksemad fraktsioonid saavad ka äh, vahepeal juba sõna, mitte alles ürituse lõpus. eile jälgisin ka kuulamisi ja ma pean ütlema, et ma katkestan teid väga karmilt, kui te kõneajast üle lähete, sellepärast et muidu me ei saa hakkama neljakümne viie küsimuse küsimusega. kui me rütmist välja langeme, siis äh, on asi väga halb nende kolleegide jaoks, kes on lõpus ja see on halb kogu kuulamise jaoks ning seetõttu palun ma sekretäriaadil alati aeg käima panna ja kui aeg on läbi, siis ongi läbi. nii et see tavaline trikk, mida me kõik oleme harjunud kasutama va, vabandage, härra esimees, mul on veel üks viimane öö, märkus ja siis räägime veel mitu minutit edasi, seda täna kasutada ei saa. nii et palun mõistvat suhtumist et äh, täna me peame tõesti väga ranged olema. ma arvan, et äh, härra Haani äh, portfell on väga oluline, kui me vaatame arenguid idapartnerlusega, siis tegemist on meie Euroopa naabritega ja tegemist on väga poliitilise, poliitiliselt tähtsa üritusega ning meie lõunanaabrid on äh, Euroopa naabrid ja olukord seal ei ole kui, mingil määral parem, vaid äh, kohati väga dramaatiline ning äh, härra Haan saab olema lai-, naabruspoliitika volinik väga dramaatilisel ajal. olukord on ka selline, et, et Junckeri komisjon vastavalt härra Junckeri ütlustele on, saab olema teistsugune, kui töö saab olema teistsugune ja härra Juncker on öelnud, et äh, järgneva viie aasta jooksul läbirääkimisi äh, ühe, liitumisläbirääkimiste lõpuni ei jõua, aga see peab ikkagi tähendama seda, et meie oma kohustusi Lääne-Balkani riikide suhtes peame täitma. me ei ja see käib ka Türgi kohta ja Türgi läbirääkimiste mandaadi kohta, milles on ju kirjas, et läbirääkimiste lõppeesmärgiks on liitumine e, ja liikmestaatus. nii et me peaksime võtma arvesse Äh, et tegemist on avatud protsessiga ja me anname, palun teile võimaluse oma seisukohti selgitada, et me saaksime edukalt äh,